ja läheme nüüd edasi oma päevakorraga. tulemas on infotund And the first question. esimene küsimus on küsimus number viisteist. me muuseas lõpetame täpselt kell kakskümmend kolmkümmend, nii et äh, aega on juba äh, meil kuhugi kaduma läinud, ma ütlen kell kaheksa selle uuesti veel välja. esimene küsimus, küsimus number viisteist Äh, proua Kristiina Gutierrez Cortinesest, aga Cortineselt, aga härra Carrigo Poledo asendab teda ja kõigepealt äh, saab sõna äh, volinik McCain Quinn. suur tänu, härra president. Porra, proua Gutierrez Cortinese küsimuse esimene pool puudutab seda, et kas tehnoloogia algatuste äh, kõrgema juhtkonna ja juhtivtöötajate valiku kriteeriumid vastavad äh, äh, reeglitele jah, ma ütleksin äh, sellele selge sõnaga jah, suunistele vastavad kõik need valikuprotseduurid, need suunised kehtivad kõikidele Euroopa Liidu institutsioonidele ja sellega tagatakse see, et tehnoloogiaalgatuste personali äh, valimisreeglid vastavad äh, täitevasutuste ja regulatiivasutuste äh, reeglitele. protsess äh, baseerub kompetentsil ja, ja teadmistel ja on võrdne kõikidele kandidaatidele, nii nagu suunistes on öeldud, komisjoni juhtivtöötajad mooduta-, moodustavad enamuse nii eelvalikukomisjonides kui ka konsultatiivnõukogudes ja need on ainsad kaks sammu, kus äh, tööstuse esindajatel endil on äh, mingisugune roll, äh, lisaks siis sellele mm, mitteotsesele rollile, mis neil on nõukogus, haldusnõukogus kandideerin isikuametisse nimetamise hetkel. kõikide tehnoloogiaalgatuste operatiivkulud kaetakse just nimelt äh, tööstuse poolt kuuskümmend kaheksa protsenti suisa osade algatuste puhul. nanotehnoloogia valdkonna algutused ja näiteks äh, arvutisektor kuuluvad sinna alla, see tähendab seda, et tööstuse esindajate kaasatus on väga oluline ja tehnoloogiaalgatused peavad jääma avaliku erasektori äh, partnerlusteks. teine küsimus küsib, et kas valiku tegemisel arvestatakse Euroopa Liidu kohustust toetada VKE-sid, kuna VKE-d on Euroopa edaspidise tööstuse arengu nurgakivid vastus on see, et üldiselt äh, personali valiku kriteeriumid äh, tehnoloogiahakatuste igapäevaseks tööks peavad, äh, nii nagu öeldud, baseeruma kandidaadi pädevustel ja seega VKE-de kaasamine on meile väga oluliseks poliitiliseks eesmärgiks, kuid see ei tõlgendu tihti ümber valikukriteeriumitele, sellepärast et ähm, Euroopa Liidu personalieeskirjad kehtivad siin Eh, professionaalse eetika põhimõtted kehtivad siin samuti, aga ja seega neil ei ole õigust kaitsta või esindada mingisuguseid konkreetseid huvisid, olgu need siis VKE-de või suurettevõtete huvid. Euroopa Liidu personalieeskirjad näevad ette ka eh, karistusmeetmed nende reeglite rikkumisel, kuid samas tehnoloogiaalgatuste osas on ette nähtud muidugi VKE-de toetamine, me tahame suurendada VKE-de osalemist ka nõukogude tasanditel. suur tänu, härra Kariga, teil on sõna, palun. Eh, suur tänu, härra president. parlament ja komisjon saavad sellest murest aru, kui proua volinik, te olete praegusel hetkel mind täiesti teises suunas viimas. Te teate kõik väga hästi, et meil on kindlad valikukriteeriumid ja protsessid, millest tuleb kinni pidada. ja välja valitud kandidaadid ei tule mitte alati otse nendest ettevõtetest, mis on algatuses esindatud. meil oli näiteks äh, see vee nõukogu, kus valiti kolm inimest, kes lõpuks valiti välja üks. aga seal mingil hetkel Toyota ja Daimler saatsid hoopis teistsuguse inimese sinna ja mulle tundub, et te mitte väga loogiliselt ei käitu sellisel puhul ja sellepärast ma, proua volinik, tahaksin, et te natukene rohkem peaksite kinni nendest kriteeriumitest. muuseas, kallid kolleegid, lisaküsimuseks on teil ainult kolmkümmend min-, sekundit, aga proua volinik. jah, ma kindlasti kavatsen, nii nagu te palusite, pidevalt jälgida seda asja ja selle arengut, kuid öelgem siiski, et kõikide ühiste tehnoloogiaalgatuste loomise ja operatiivkulud kaetakse osaliselt tööstussektori poolt ja arvestades seda nendepoolset panust ja arvestades, et tegemist on era-avaliku sektori koostööga on siiski ette nähtud ka tööstuspoole partnerite osalus äh, juhtkonna valikul. Äh, kuid muidugi on sellesse kaasatud äh, ka mm, komisjoni personal, kes on alati enamuses komisjonides ja tööstus on äh, osalenud kahte moodi, võib-olla oleks äh, äh, kasulikum, ma ütlen, kuidas see täpselt on, üks kolmest liikmest hääleõiguslik liikmesliige on tööstusest ja teised on siis peadirektoraadi peadirektor komisjonist või üks tema asendajatest esimehena ja siis peadirektori direktor, tööstussektori vaatleja on seal ja nõu andmekogu esindaja ka, kuid neil ei ole hääleõigust ning nõu andekomisjoni kuus liiget on siis komisjoni kõrgemad töötajad. kolm kuuest äh, tööstuse esindajad äh, vesiniku valdkonnas äh, on praegu tõesti VKE-de esindajad. haldusnõukogus VKE-de esindatus on ette nähtud kütuse ja vesiniku äh, direktiivis ja seega on VKD osalus garanteeritud, nii nagu ma alguses ütlesin, ma hea meelega muidugi jälgin olukorda, nii nagu parlamendisaadik on mult palunud, äh, suur tänu! suur tänu teilegi, proua volinik, äh, suur tänu, kallid kolleegid, lähme edasi, küsimus kuusteist mille on esitanud proua Senšin ja puudutab see Euroopa Liidu äh, ühinemist Euroopa Inimõiguste konventsiooniga ning küsimusele annab vastuse härra Šemeta, niipea kui ta on kohale jõudnud. When you're ready, Commissioner, you have the floor. Uh, honorable member, accession of the European lugupeetud parlamendiliige, Euroopa Inim-, õiguste konventsiooniga liitumine ei mõjuta seda, kuidas talitatakse Euroopa Inimõiguste Kohtu otsustega liikmesriikides, kuidas neid arvestatakse, neid otsuseid liikmesriigis. see tähendab seda, et liitumisleping loob kohuseid ainult vastavalt konventsioonile ja kus kohaldatav äh, ka erinevad äh, lisaprotokollid äh, peab ratifitseerima selles osas, mis puudutab meetmeid institutsioonide poolt või agentuurid, ühenduse agentuuride poolt, kuid mitte meetmeid, mille on võtnud liikmesriigid. ei ole ka mingisuguseid plaane tulla välja Euroopa Liidu mehhanismiga, et hakata vaadata äh, kohtulahendite et hakata jälgima kohtulahendite kohaldamist liikmesriikides, kuna selleks ei ole õiguslikku alust protokoll number kaheksa Lissaboni lepingule näeb ette selle, et äh, liitumine ei mõjuta institutsioonide äh, pädevust ega konventsioonide toimimist. ja see tähendab seda, et äh, ei mõjutata ka liikmesriikide kohustusi ega ka seda, kuidas võetakse arvesse ähm, kohtuotsuseid ähm, mõne liikmesriigi vastu. aitäh, volinik, ja nüüd lisaküsimus äh, äh, proua Senišin. E, aitäh, sooviksin tänada voliniku vastuse eest. kahjuks ei ole see ähm, vastus äh, minu seisukohast vastuvõetav kohtulahendite äh, rakendamine on siiski ju vajalik, äh, sest äh, muidu liikmesriigid lihtsalt ignoreerivad neid. minu küsimus puudutas Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuseid Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus mis puudutas riste, mis olid väljas äh, koolides, klassiruumides. ja Poola puhul eetika või moraaliõpetuse kohaldamine. proua Senišin, äh, ma arvan, et me saame aru, milline on teie seisukoht, volinik võite uuesti vastata Uh, I will try to uh,, to answer the question. püüan uh, vastata küsimusele. kui uh, liikmesriigid uh, tegutsevad vastavalt ühenduse õigusele, siis nad peavad lähtuma inimõiguste hartast ning ühenduse õigusest ja kui on tegemist selle õiguse rikkumisega, siis Euroopa Kohus äh, rikkumismenetlusega äh, algatab ähm, vastavalt artiklile kakssada viiskümmend äh, kaheksa Euroopa Liidu toimimise lepingust Euroopa Liidul on olemas vahendid selleks, et liikmesriigid tagaksid kinnipidamise põhiõigustest. kui aga tegemist on toimingute, mis jäävad Euroopa Liidu õigusest väljapoole, siis ei ole ka võimalust neid meetmeid kontrollida. seetõttu Euroopa Liit üldiselt monitoorib seda, kas peetakse kinni põhiõigustest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 Euroopa Kohus ning Euroopa Inimõiguste Kohus, et milline on komisjoni äh, seisukoht Euroopa äh, Kohtu ainupädevuse osas äh, õiguse tõlgendamisel? tehniliselt ja juriidiliselt ma saan aru voliniku vastusest, kuid poliitiliselt ning põhiõiguste seisukohast ei ole see vettpidav ja see on täielikult vastuolus artiklitega kuus ja seitse äh, lepingust. ja loodi ka mehhanism artikliga seitse tagamaks see, et inimõigusi ei rikuta. kuidas see siis äh, käib äh, kokku? kokku see, mida ütles komisjon artikliga seitse, meil on ju vaja süsteemi järelevalve teostamiseks, monitoorimiseks ja ma ei saa aru, miks komisjon ei näita üles piisavalt tahet selle teostamiseks. palun, volinik. Uh, uh, well, the negotiation, uh, negotiations should ensure that the prior internal control uh, läbirääkimised peaksid tagama selle, et äh, peaksime kinni esmasest äh, õigusest äh, ja sellest, et peataks kinni konventsioonist juhtudel, kui tuuakse see kaasus Euroopa Inimõiguste Kohtu ette, kuid äh, see ei puuduta seda, kuivõrd ähm, see kokku langeb ähm, põhiõigustega Euroopa Liidus. Äh, kõik äh, peaks äh, põhinema lähimuspõhimõttel ja see ei peaks enda kaasa tooma põhjendatu-, põhjendamatult pikki viivitusi ma olen veendunud, et me tuleme asja juurde tagasi, aga suur tänu igal juhul. ma saan aru, mida te üritate öelda, aga ega me täna ilmselt siit midagi enam välja ei pigista. Yes, go on. Just aga äkki ma saaksin ka vastuse oma küsimusele, artiklid kuus ja seitse, ütleb proua Ladford. mis, kuidas te tõlgendate siis artikleid kuus ja seitse oma vastuse valguses ja mehhanisme rikkumiste korral? ma võin teile öelda nii palju, et et Strasbourgi Euroopa Nõukogus käib äh, töö äh, põhiõiguste kohtu kohtulahendite osas, nii et asi on töös. loodame, et äh, mitte kaua siis ei tehta selle kallal tööd, ütleb härra president. nüüd küsimus seitseteist, härra Papa-Nikolau on selle esitanud ja härra Šemetal komisjoni esindajale jälle sõna. austatud ähm, parlamendisaadik, ma kinnitan teile seda, et komisjon esitas eelmisel aastal nõukogule ettepaneku Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahelise kokkuleppe osas, mis sõlmitakse Liechtensteiniga äh, pettuste vastaseks ja igasuguseks, pettusevastaseks võitluseks ja igasuguseks ebaseadusliku tegevuse vastaseks võitluseks äh, maksuvaldkonnas me oleme esitanud eelnõu äh, sarnaste lepingute sõlmimiseks ka Ando-, Andorra, Monaco, San Marino ja Šveitsiga. nii äh, see ettepaneku eelnõu Liechtensteiniga ning mandaadi eelnõu on praegu nõukogus veel arutamisel, kuivõrd on liikmesriike, kellel on poliitilisi reservatsioone ja kõhklusi nende toimingute osas, arvestades Euroopa säästudirektiiviga ma siiski arvan, et need ehm, lepingute eelnõud ja mandaadi eelnõu ei peaks sattuma ehm, säästudirektiivi ülevaate pantvangiks, sellepärast et eesmärgiks on ju pettustevastane võitlus ajal, kus meil on rohkem kui kunagi varem vaja oma ühtseid finantshuve kaitsta komisjonil ei ole konkreetset infot äh, selle kohta, et äh, nimetatud kolmandates riikides, et ei ole konkreetset informatsiooni, milliseid riike eelistatakse äh, kolmandate riikide seast maksude vältimiseks, kuid mina olen siiski veendunud, et välja pakutud eelnõud kindlasti suurendavad sellise info kulgu, need on väga olulised vahendid hea valitsemistava toetamiseks maksuvaldkonnas mis äh, rajaneb ju kolmel printsiibil, läbipaistvus, infovahetus ja õiglane maksukonkurents. selle poliitika eesmärgiks ei ole mitte ähm, sihikule võtta maksuparadiisid kui sellised, äh, vaid me tahame lõppkokkuleppele jõuda nii paljude kolmandate riikidega kui võimalik, äh, seda ühtse koostöö ja läbipaistvuse nimel. Ecofin on need põhimõtted heaks kiitnud ning on tunnistanud ka vajadust äh, toetada nii laialt neid kui võimalik äh, geograafiliselt. Liechtensteiniga sõlmitud kokkulepe ning eelnõu mandaat äh, nelja teise maksupiirkonnaga on väga head näited koherentsest Euroopa lähenemisest, nad annavad multilateraalse raamistiku reeglite osas öö, mis puudutab maksukoostööd ja see peaks andma Euroopa Liidu liikmesriikidele ja kolmandatele riikidele võimaluse maksupettuse ja maksudest kõrvalhoidmise vastu eh, julgemalt vastu astuda, kuid komisjon teeb veel enamgi eh, selleks, et läbipaistvust, infovahetust ja õiglast maksukonkurentsi tagada kolmandate riikidega suheldes. näiteks mm, läbi selliste algatuste nagu halduskoostöö suurendamine ettevõtte maksustamise käitumiskoodeksi väljaarendamine ning maksukoostöö arenguriikidega selleks, et maksuküsimustes head, häid juhtimistavasid eh, toestada. komisjon on väga aktiivselt asunud tegutsema koos liikmesriikidega ka rahvusvahelistes organisatsioonides, näiteks nagu OSCD aga ka informatsioonivahetuse globaalfoorumil eh, ning eh, selle vastastiku eksperthindamise protsessi käigus. suur tänu, härra Papa-Nikolau, teil on lisaküsimuseks eh, pool minutit aega. arvestades seda, mida te meile nüüd ütlesite, liikmesriigid enda kontrollimehhanismide kohaselt ei saa ju hakkama nende probleemidega. ja selline maksudest kõrvalehoidmise tüüp on takistuseks äh, majanduskasvu taastumisele ja see ähm, vähendab muidugi ka maksutulusid Jaapan või Ameerika Ühendriigid, seal on rangemad reeglid, kuid meie reeglite kohaselt muutuvad maksuparadiisid üha atraktiivsemaks. et kindlasti on soodsam rakendada ne-, selle riigi sätteid, kus ei ole piisavalt järelevalvet tagatud. Uh, commissioner me saime nüüd juba aru, mis te tahtsite öelda. nii et annaksin sõna volinikule. kõigepealt äh, ma peaksin vist ütlema, et kui me peame läbirääkimisi kolmandate riikidega, peaasjalikult nende riikidega, millele ma juba viitasin, äh, räägime me kahekümne seitsme liikmesriigi nimel läbi. tegemist on siis sellise multilateraalse lähenemisega maksudest ähm, kõrvalehoidmise küsimustes, nii et äh, teie äh, sõnum on huvitav. ja me kaalume erinevaid äh, viise, kuidas võidelda maksudest kõrvalehoidmisega ja teil on täiesti õigus, kui te ütlete, et maksudest kõrvalehoidjad kohanevad väga kiiresti uute oludega kohanevad kiiresti meie kontrollidega ja sellepärast meil ongi äh, loodud kontaktgrupp et me siis ei tegele mitte ainult liikmesriikidega, vaid julgustame ka kolmandaid äh, riike äh, see, meie käitumissuuniseid järgima ja see kindlasti aitaks meil edasiminekut saavutada ka maksudest kõrvalhoidmise valdkonnas. suur tänu, härra volinik, mul on veel kaks lisaküsimust, võtame nad koos. härra Semka ja siis härra Kelly. härra Semka, teil on sõna, teil on kolmkümmend sekundit. suur tänu, härra president, minu küsimus on järgmine teile, härra volinik. arvestades seda, mida te olete nüüd öelnud siis see kava on teil küll suurepärane, aga on terve rida liikmesriike, kes äh, seda asja blokeerivad nõukogus. ja kuigi ma saan väga hästi aru, et ei saa öelda, millised liikmesriigid need on, aga ütelda äkki, et mitu liikmesriiki on vastu. ma eeldan, et äh, mingisugune põhjus nende argumentidel siiski taga on. härra Kelly järgmisena, palun Äh, suur tänu, härra president, ma kuulasin äh, täna siin saalis, et äh, ühte Briti rahvasaadikut, et Euroopa Liidus peaks olema sarnased sätted kui Norras ja Šveitsis, kas te ka arvate? nii, kas meil on äh, kokkulepped nendega julgustamaks neid välja jääma Euroopa Liidust, et julgusta- ja samas julgutame Euroopa Liidus liikmesriike lahkuma Euroopa Liidust, et meil saaksime samad äh, head äh, kokkuleppe tingimused. härra Volinik, teil on sõna. suur tänu ja mis puudutab neid kokkuleppeid, Euroopa Liidu poolseid kokkuleppeid, siis on kaks äh, liikmesriiki, kes on enda juurde jäänud äh, ja endiselt äh, omavad siis teatavaid reservatsioone poliitilisi nende ettepanekute osas ja nad lähenevad asjale paketina ja seostavad omavahel ettepanekud äh, säästude direktiivi ja vastastikuse koostöö ettepaneku on nad samuti ühte patta võtnud sellega ja nagu ka ettepanekud äh, seoses läbirääkimistega kolmandate riikidega. Belgia eesistujana peab äh, nüüd siis äh, pendli üle võtma, on seadnud selle küsimuse oma üheks prioriteediks ja loodetavasti edasiminek äh, on ähm, varsti ilmselge. aga teine küsimus, ma pean vabandama, ma ei saanud küsimuse algusest väga hästi aru ähm,. härra Kelly, lühidalt äkki ütlete uuesti oma küsimuse, härra Volink ei saanud aru. jah, härra president üks Briti rahvasaadik ütles siin täna, et Ühendkuningriik äh, oleks Euroopa Liidust äh, välja jäänuna hoopis paremas seisus, kui, kui meil oleksid sarnased lepingud äh, Islandi ja Norraga. kas komisjon on sellega nõus? kas me oleme liiga soodsad lepingud Norra ja Šveitsiga sõlminud, eriti arvestades härra Papa-Nikolau küsimuse sisu ja kas me peaksime äkki natukene muutma oma suhtumist nendesse riikidesse, julgustama neid hoopis liituma Euroopa Liiduga, mitte julgustama liik-, riike siit välja astuma? sellepärast, et praegu mõned liikmesriigid ütlevad, et neil oleks paremad tingimused, kui nad ole-, ei oleks Euroopa Liidus, nii nagu Norra ja Šveits ma ei tahaks siin äh, hakata kommenteerima seda, et kas Ühendkuningriigi olud oleksid täna paremad, kui nad oleks Euroopa Liidust väljas või ei. jätan selle siiski äh, selliste väidete väitjate pärusmaaks, äh, aga mis puudutab maksukonkurentsi ja maksude vältimist, mis puudutab Norrat, siis meil on äh, Norraga avatud läbirääkimiste protsess ja vaatamata tõsistele edasiminekutele selles valdkonnas, tähendab tänu, tahab härra Volling öelda, nendele edasiminekutele on loodetavasti Norraga kokkulepe üsna pea saavutatav. ja nagu ma alguses ütlesin, oleme palunud nõukogul ka anda meile mandaat äh, läbirääkimisteks äh, sarnase kokkuleppe sõlmimiseks Šveitsiga. kahjuks olukord on praegu aga selline, et äh, tegeleme hetkepaketiga, see hõlmab endas kolme direktiivi ning Liechtensteiniga sõlmitavat lepingut, kuid pärast seda kui see paketi osa on äh, lahenduse leidnud, äh, saame siis hakata tegelema juba uue mandaadiga, et avada läbirääkimised äh, Šveitsi teiste riikidega, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid. aga Šveitsiga juba oleme läbirääkimisi alustanud ühes teises teema, ühel teisel teemal, nimelt käitumissuunised ettevõtte tulumaksu osas. ja alles hiljuti nõukogu palus meil avada dialoog äh, Šveitsi ametkondadega siis äh, nende põhimõtete rakendamise osas. komisjon juba eelmisel nädalal käivitaski selle dialoogi ja mingil hetkel tulevikus siis kindlasti saan edasiminekutest juba rääkida laiemalt. hea küll, ütleb härra president, läheme edasi siis. küsimus proua Georgievale. küsimus kaheksateist on tagasi võetud. järgmisena siis küsimus üheksateist härra Posseltilt ja volinik, kes sellele vastab, on volinik Füüle, kes ka kohe äh, posti asub. tere tulemast! And because the rule is twenty minutes per commissioner kuna reegel on kakskümmend minutit voliniku kohta Äh, siis ma soovitaksin esitada need äh, neli küsimust härra Füülele, äh, viimasena vist kakskümmend kaks, kuid alustuseks number üheksateist. härra Füüle, kui olete valmis, siis palun, võite anda vastuse. Uh, aitäh. Euroopa Komisjon on teadlik olukorrast ning majandusolukorrast Lõuna-Serbias, eriti just Brežnevi orus ajalooliselt on see olnud üks vaesemaid regioone ja on ka praegu Serbias vaesem regioon. alates kahe tuhandetest aastast on märkimisväärselt Euroopa Liidu abi läinud sellele regioonile selleks, et vähendada erinevusi Lõuna-Serbia ning ülejäänud riigi vahel elutingimuste osas ja ka avalike teenuste osutamise vallas, tagamaks, et see piirkond mängib oma rolli äh, tuleviku, enda tuleviku kujundamisel ja ka investeeringute ligitõmbamisel. kui me räägime nüüd liidumiseelsest instrumendist ja nendest meetmetest, siis äh, siin sõltub kõik nende asjasse puuduvate partnerite vahelisest koostööst, kuid vahepealsel ajal Euroopa Liit äh, jätkab õigusriigi põhimõtete toetamist, infrastruktuuriprojektide eh, arendamist ning ka kohalikku piiriliiklust enda instrumentide kaudu. Need instrumendid ehm, eh, hõlmavad EULEX-i eh, missiooni Kosovos ning EPA-di missiooni Serbias ning endis Jugoslaavia vabariigis Makedoonias kahe tuhandenda üheksanda aasta teatises, mis puudutas Kosovot, oli terve rida ettepanekuid ja avaldati lootust, et kahe tuhande üheksanda aasta ülemkogu viib ähm, neid ettepanekuid ka edasi selleks, et parandada piiriüleseid koostööprojekte, mis saavad alguse sel aastal ja tullakse välja teise komponentiga IPA-st äh, Kosovos ning äh, ka Makedoonias äh, veel käesoleval aastal. Kosovo ning Montenegro peaksid samuti järgmisest aastast kaasatama. komisjon jälgib ka edaspidi lähedalt algatusi selles valdkonnas ja selles piirkonnas läbi struktuurse dialoogi kohalike omavalitsustega ja ka erinevate EULEX-i ähm, raportite järgmine äh, peaks veel valmima sel aastal. härra Posselt, palun. härra volinik, suur tänu selle suurepärase vastuse eest. Te ise tulete ühest äh, eeskujulikust äh, piirkonnast Euroregionsisest ja ma arvan, et me peaksime tõesti nendest piirkondadest rääkima piirid ei ole seal avatud, seetõttu tuleks piiriülest koostööd suurendada selleks, et inimesed ei peaks hakkama saama suurte turismimassidega, vaid selleks, et nad saaksid minna võib-olla üle piiri haiglasse või kooli. selles osas on tõesti veel väga palju vaja ära teha ja ma tõesti palun, et te võtaksite midagi ette, sest inimesed seal kannatavad. suur tänu ja härra volinik uh, aitäh, see on kindlasti üks minu prioriteetidest selles äh, regioonis. ma ei rääkinud siin pikemalt äh, regionaalsest koostööst, eriti just äh, selles piirkonnas. kuid see küsimus, mille tõstatasid, see on olnud ka minu konsultatsioonide teemaks RCC-s ehk siis Regionaalse Koostöö Nõukogus ja kindlasti see on ja jääb üheks minu prioriteediks nende riikidega suhtlemisel ja ka regionaalsete asutustega, organisatsioonidega suhtlemisel, aitäh! aitäh! nüüd lisaküsimused. härra Tuntus, palun. aitäh! Te teate, et olukord on plahvatusohtlik Kosovos, sest eelmisel reedel äh, visati granaat Serbia meeleavaldajate pihta, kes avaldasid meelt Mitrovitsa valitsuse sammude vastu. ja teisel juulil tuleb otsus Haagi kohtult äh, selles osas, mis puudutab äh, Kosovo iseseisvust. kas äh, see küsimus ehk siis selle ameti või büroo loomine, et kas ei oleks pidanud seda vältima? härra Papa-Nikolau. pool minutit, aitäh piiriülese koostöö küsimus on eriti oluline ja ma tänan voliniku vastuse eest, kuid ma tahaksin siin märkida ja rõhutada seda, et täiesti vastuvõetamatu on vaadata, milline on see äh, arutelu pealkiri siin ekraanidel me peaksime rääkima endisest Jugoslaavia vabariigist Makedooniast, see on ju ametlik selle riigi nimi ja te teate, et praegu on käimas Kreeka ning äh, endise Jugoslaavia vabariigi Makedoonia vahel, mis siis tooks lahenduse, kuid selle hetkeni me peaksime siiski ametlikku nime äh, siin kuvama ekraanidel. Commissioner, would you like to intervene in this point and answer? komisjon soovite sekkuda sellesse arutellu? aitäh, kahjuks mul pole valikut. peaminister Krevski ning peaminister Papandreuga koht-, kohtudes võin öelda, et läbirääkimised selle tõstatatud küsimuse lahendamisel on päris kenasti edasi liikunud ja loodan, et valitsusjuhid kasutavad võimalust see küsimus lõplikult lahendada, et siis saaks ka Skopjega alustada läbirääkimisi liitumise osas um,. Uh, uh, mõni nädal tagasi olin Kosovo põhjaosas avasin äh, mõned Euroopa Liidu ametid seal ja selgitasin meie programme, selgitasin seda, et äh, kõik, mida me teeme, äh, on Kosovo kodanike huvides ja ka teiste regiooni kodanike huvides. ja et meil ei ole et me ei tahaks kuidagi isoleerida kodanikke, kellel ei ole teatud võimalusi. kuid enne Haagi äh, kohtu äh, otsust me peaksime vältima igasuguseid samme, mis muudaksid äh, olukorra veelgi plahvatusohtlikumaks. Catherine Ashton, kõrge esindaja ning ähm, komisjoni asepresident, neil oli traagiline juhtum, äh, neil oli Pristina ning äh, Belgradis, Belgradiga telefonikõned ning mõlemad nad lubasid, et mõlemad püüavad ohjes hoida olukorda eriti arvestades seda tulevat lahendit Haagi kohtult. Um... suur tänu. proua Teokaros pole saalis kohal ja seega me seda küsimust ei esita ega ka sellele vastust ei oota ja seega härra Huntis see küsimus on järgmine. Äh, härra volinik, kui te olete valmis, siis vastame. Please carry on Uh, laske käia. suur tänu, härra president. komisjon taas kinnitab kõikidel tasanditel ja igal võimalusel Türgile nõuet äh, assotsiatsioonilepingu lisaprotokolli täitmiseks, et äh, me nõuame, et nad äh, eemaldaksid kõik tõkked kaupade vabale liikumisele ning ka tõkked Küprosega otse transpordiliinidele komisjon äh, toetab äh, aruannet, äh, eduaruannet ja võrdleb seda kahe tuhande neljanda aasta nõukogu avaldustele, meil on tulemas objektiivne eduaruanne ja pöörame, pöörame tähelepanu ka siis edu puudumisele teatud valdkondadele, nii nagu ka eelmisel aastal ja sellel eelnenud aastatel. ja selle alusel, vabandust, härra volinik, härra Posselt, härra Posselt härra Posselt, võtke, kui te teinekord hakkate kaklema kellegagi, võtke kõrvaklapid enne peast ära, sellepärast muidu te ei kuule enda häält, te siin karjute nii kõvasti, et volinikku ei ole kuulda. suur tänu, kordan siis viimast lauset, sellel alusel komisjon saab hinnata olukorda ja teha sellest vastavad järeldused, suur tänu. suur tänu teile, härra volinik! härra Huntis, teil on sõna nüüd pooleks minutiks. aitäh, ma sooviksin äh, esitada lisaküsimuse. hiljutise avaldusega äh, Küprose Vabariigi äh, president sidus uute peatükkide avamise Famagusta sadamaga, öeldes, et Famagusta sadam saaks toimida äh, Euroopa Liidu lipu all ja vastus sellele oli ka positiivne. milline on teie seisukoht, teie reaktsioon sellele ettepanekule härra Kristofiase poolt? härra volinik, palun üsna mitu küsimust on praegu läbirääkimiste laual otseselt või siis kaudselt. türklased peavad leima kõikehõlmava lahenduse Türgi, e, Küprose küsimusele. komisjoni roll selles on täiesti selge, mitte ainult ei toeta me ÜRO poolt juhitud protsessi, mitte ainult ei avalda me toetust mõlema osapoole juhile et leida lahendus sellele küsimusele, vaid oleme ka komisjoni presidendi äh, isikliku esindaja saatnud piirkonda selleks, et ta aitaks kaasa aruteludele äh, ja arv-, et arvestataks ka siis Euroopa Liiduga sõlmitud äh, kokkuleppeid. on teisi aspekte, mis praegu küll otseselt läbirääkimiste laual ei ole, kuid mis on täiesti selgelt seotud nende läbirääkimistega, üks nendest äh, on siis seesama teema, millele te ise viitasite. komisjoni roll on äh, üles kutsuda äh, osapooli ja teisi riike, kellel on huvi või kes on seotud nende kahe riigiga tegema, andma endast kõik selleks, et lahendus leitakse, tuleb olla loov lahenduse leidmisel ja kui loovus äh, tähendab siis äh, ka selle probleemi lahendamist, siis komisjon selle ettepaneku teeb. vastasel juhul me muidugi loodame ennekõike, et see teema, mille te tõstatasite, leiab lahenduse äh, laiemate lahenduse leidmise läbirääkimiste käigus. suur tänu, härra Polling, enne kui saab sõna härra Kelly lisaküsimuseks, tahan siis korrata seda, mida ma ütlesin enne, kell kakskümmend kolmkümmend täpselt me lõpetame. põhjus on selleks see, et mitte ainult ei ole see kirjas nii päevakorras, vaid ka sellepärast, et tõlkidel peab olema võimalus äh, süüa saada, enne kui nad kell üheksa oma tööd jätkavad. härra De Hucht, järgmine volinik, alustab vastamisega umbes veerand üheksa ja kuivõrd eh, küsimused kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa, kolmkümmend ja kolmkümmend üks on vastuvõetamatud, siis härra De Hucht alustab küsimusest kolmkümmend kaks eh, härra Tarabellalt. ja härra Crawley küsimus. me ei ole kuulnud ka, et keegi härra Crawley asendab, eh, pole tema küsimus ka vastuvõetav härra Gallagher, ma palun, et keegi siit presiidiumist tuleks ja teiega juttu räägiks. nii et sõna saab uuesti härra Kelly, teie teiseks ja viimaseks li-, aa, proua McInnes, siiski teie protseduuriline küsimus kõigepealt. härra president, kui te nüüd arvate, et need küsimused, mida olen tõstatanud ja teised on tõstatanud, äh, sellepärast et ei ole head küsimused, siis nad on äh, vastuvõetamatu, sellepärast et asjast räägitakse neljapäeval, aga oluline on siiski äh, siin öelda, et meie ei teadnud seda ju küsimuste esitajana ja me nõudsime Mercosuri kahepoolsete äh, arutelude osas debatti ja sellepärast äh, tuleb see küsimus praegu võtta praegu arutelule, sest et mitte ainult mina ei tahtnud sellest rääkida, vaid ka paljud teised küsimused ja ma arvan, et teised räägivad ka sellest, äh, aga ma tahtsin lihtsalt öelda, et need on võetud äh, maha siis päevakorrast sellepärast, et neljapäeval peaks see tule, debatt tulema ja ma paluksin kolleege toetada. härra Nikolson, mikrofon. härra president, ma ei raiska siin aega, aga ma olen täiesti nõus sellega, mida proua McKinnis hetk tagasi ütles ma olen väga vihane ausalt öeldes eh, selle üle, kuidas see asi on nüüd eh, aetud. ma tean, et reegleid tuleb järgida, aga tegemist on põletava küsimusega. see küsimus oleks pidanud täna saama vastuse, eh, sellepärast et see oleks aidanud kindlasti toestada ka neljapäeva hommikust arutelu. härra president, mulle siin öeldakse, et te olete mõlemad suulise küsimuse esitajad ja vastavalt äh, sellele ma õnnitlen teid praegu selle eest, et äh, selle üle, et te saite selle äh, suulise küsimuse üldse päevakorda, see annab teile võimaluse laiemalt asja arutada ja sellega ma ilmselt lõpetan. aga tõesti, tulevikus siis üritame inimesi teavitada varem, härra Käler, palun siiski. härra president, minu kontorist äh, saadeti sõnum äh, presiidiumi, parlamendi presiidiumi, et mina äh, vastutan siin härra Crowley küsimuse eest täna. härra president, härra Crowley ei ole meile nimelt midagi öelnud ja vot see on nõue. aga härra Gallagher, oodake, olge kannatlik, vaatame, kuhu me üldse jõuame härra Kelly, teine ja viimane lisaküsimus ja seekord siiski esitate küsimuse volinik Füülele Äh, suur tänu, härra president. Äh, mind tegelikult huvitas Türgi-Küprose sportlaste küsimuse küsimus. ma olen ise ka sportlane ja ma tahaksin, et äh, volinik midagi ütleks. minu meelest ei saa seada piire sportlastele, muid piire siis kui nende enda füüsilised võimed. kas olümpiakomitee on teinud midagi selleks, et olukorda parandada, sest mitte kõike ei pea tegema ära Euroopa Komisjon? aitäh, härra volinik, palun Uh, um... aitäh! selles konkreetses küsimuses pean ütlema, et Küprose Türgi sportlaste isolatsioon, selle peaks lahendama dialoogi teel, peaksid toimuma läbirääkimised selleks, et lahendus leida ÜRO annab äh, ka võimaluse sellisteks läbirääkimisteks ja Euroopa Liidul ei ole pädevust sellistes juhtudes sekkuda. ja see kõik sõltub äh, Küprose probleemi lahendamisest üldiselt. meie toetame seda, et mõlema kogukonna juhid ähm, äh, viiksid läbirääkimisi edasi ja kiire lahendus Küprose küsimusele kindlasti lahendaks ka küsimuse, mille on tõstatanud austatud parlamendiliige. kuid kindlasti äh, Türgi äh, sportlastel Küprosel peaks olema võimalus ise vabalt valida, kuidas nad võistlustel osalevad, siin ei peaks mingeid takistusi tehtama. ja loodan, et see kõik äh, siis lahendatakse, et Türgi ning Küprose dialoogi abil nüüd äh, küsimus äh, number kakskümmend kaks härra Mitchellilt äh, rahu Lähis-Idas. komisjon, volinik, palun. Uh, Euroopa Liit on väga oluse, oluliseks osaks ra-, Lähis-Ida rahuprotsessil lahenduse leidmisel Euroopa Liidu roll põhineb tugevatel kahepoolsetel suhetel kõikide partneritega. Euroopa Liidu tegutsemine on andnud raamistiku nendele kahepoolsetele suhetele, mis võtab arvesse iga riigi vahet, vajadusi. ja need äh, kohtumised partneritega annavad võimaluse põhjalikuks aruteluks äh, erinevatel teemadel, ka selles osas, mis puudutab äh, rahuprotsessi Lähis-Idas. nii Iisraeli kui Palestiinaga on sarnased kohtumised toimunud selleks, et rääkida erinevatest äh, aspektidest, poliitilistest küsimustest, samuti räägitakse konkreetsetest inimõiguste juhtumitest, äh, olukorrast koha peal, meie abist ja nii edasi igal juhu, iga, kõikidel juhtumitel on, on mõttevahetus toimunud. Euroopa Liit annab erilist toetust sellele piirkonnale konsultatsioonide läbi ja näiteks Euroopa Liit on osalenud riigi ülesehitamisel Palestiinas ja on abistanud äh, kogu Lähis-Idas põgenikke. kahepoolsetes äh, suhetes on Euroopa Liit äh, toetanud mitmekülgset lähenemist. Vahemere liit pakub uut võimalust Lähis-Ida rahuprotsessi edasiviimiseks. lisaks sellele Euroopa Liit koos USA-ga, Venemaaga ning äh, ÜRO-ga on äh, osa kvartetist, mis toetab äh, otseseid läbirääkimisi Palestiina ning Iisraeli vahel ja kvartett tõi välja selle, et rahuleping peaks sõlmitama veel järgne, veel äh, kahe aasta jooksul. The... kas komisjonil valmistab muret see, et Araabia riigid äh, Lähis-Idas, nad järjekindlalt ei pea kinni oma kohustustest äh, humanitaarabi vahel, kord ainult on sellest kinni peetud, see oli kaheksakümnendate aastate keskel samas kui Euroopa Liidu maksumaksjad peavad oma kohustustest rasketel aegadel kinni. jah, ma saan aru, et need jõupingutused, mida teevad MTÜ-d, et Äh, see tõepoolest on avaldatud, avaldanud survet Iisraeli valitsuse tegevusele, kuid meil ei ole seda äh, õnnestunud teha. Äh, meil on see teekaart, kahe riigi lahendus ette nähtud, kuid kas meil oleks vaja siin mingeid konkreetseid meetmeid välja tuua? härra volinik, palun ma alustaksin Äh, austatud saadik sealt, kus teie pooleli jäite. jah, äh, me peaksime ära kasutama kõiki kanaleid ja leidma ka uusi sobivaid kanaleid selleks, et Lähis-Ida rahuprotsess saaks jätkuda. Lähis-Ida äh, ja see piirkond laiemalt on kindlasti see regioon, kus me Cathy Ashtoniga teeme väga tihedat koostööd tegemist on tõesti ühe sellise valdkonnaga, kus äh, loodetavasti on varsti näha äh, Lissaboni lepingu vilju, äh, ehk teisisõnu, et kasu hakkame varsti lõikama uuest välisteenistusest ja et ühenduse lähenemine seega niimoodi on ühtsem ja vastab meie ühtse välis- ja kaitsepoliitika ja julgeolekupoliitika nõuetele. Teie küsimuse esimene pool. ma olen äh, väga uhke, et Euroopa Liit tõesti on üks suuremaid doonorriike antud piirkonnas ja mul on väga uhke äh, tunne ka selle üle, et me nüüd äh, suuname seda toetust peaasjalikult riigi ülesehitamise alasele tegevusele. kuid samas ma olen väga mures sellepärast, et teised riigid, eriti rikkamad riigid ei tee eh, piisavalt, et meie jõupingutustele võrdväärselt vastata. ei kuule, mida öeldakse saalist. härra volinik jätkab. siiski eh, formaalsuste huvides, härra Mitchell, kasutage mikrofoni ka. suur tänu, härra president, andke andeks. jah, tõesti, minu küsimusel on ka teine osa, et et me peaksime võib-olla oma sõnumit kuidagi teistmoodi edastama, sellepärast et vabaühendused küll, äh, küll suruvad selle päevakordaga ja meie peame ütlema, et rahumeelsed vahendid enam ei toimi, kas meil oleks vaja oma sõnumit äh, muuta? härra president, andke andeks, ütleb härra volinik, mulle tundub, et ma siiski vastasin sellele küsimusele oma vastuse alguses. ja minu sõnad olid siis põhimõtteliselt jah seda on meil vaja me oleme praegu väga tihedates aruteludes äh, kõrgema esindajaga nendes küsimustes, et kuidas seda kõige paremini teha, kuidas selles piirkonnas kombineerida need instrumendid, mis on äh, tänu Lissaboni lepingule nüüd siis meie uuel välisteenistusel teiste meetmetega. suur tänu, härra Davis saab lisaküsimuseks sõna suur tänu, härra president. meie eriesindaja Tony Blair on jätnud mulje, et Iisrael on äh, liiga rahumeelne selleks, et äh, Gaza sektorit äh, blokaadist vabastada ja nagu härra King ütles, et tõsiasi, et toitu nüüd ant-, saadetakse üle piiri, on väheoluline, sellepärast et inimestel pole raha, et seda toitu osta, mitte midagi ei tehta, inimeste äh, Eh, sissetuleku tagamiseks töökohti pole ja nii edasi. Iisraeli poliitikat peetakse suureks pettuseks üldiselt. meie parlament eelmisel kuul eh, kutsus üles komisjoni nõukogu eh, lõpetama sõnade väänamise, et hakataks midagi tegema, et midagi tehtaks assotsiatsioonilepingu alusel, sellepärast et jõud teil on Iisraeli survestamiseks. millal komisjon hakkab tegutsema, tagamaks selle, et Gaza sektori olukord tõesti hakkaks ometigi paranema? härra volinik noh jah, ausalt öeldes ei ole ma veendunud, et assotsiatsioonileping praeguses raamistikus on kõige parem viis, kuidas äh, ükskõik keda survestada. parlamendisaadik ilmselt on kursis Iisraeli äh, sooviga äh, suhteid süvendada Iisraeli Vabariigi ja Euroopa Liidu vahel nii-öelda läbi Äh, täiendavate meetmete, kuid äh, teie enda poolt mainitud põhjustel pole seda soovi praegu täitma asutud Euroopa Liidu poolt. mida meil praegu on vaja antud ajahetkel, on poliitiline lahendus Gaza äh, sektori sulgemisele äh, Catherine Ashton, kõrgem esindaja, ühtlasi komisjoni asepresident, igapäevaselt peaaegu tegeleb selle küsimuse lahendamisega. ma pidin ise sinna reisima, aga leppisime kokku eh, koos kõrgema esindajaga, et kõige parem lahendus võib-olla on siiski leida see poliitiline lahendus avada kõigepealt äh, sektori blokaad ja siis võib-olla komisjonil oleks kõige parem aeg koha peale sõita ja vaadata siis täpsemalt, mida sellel piirkonnal on vaja lisaks humanitaarabile. vabandust äh, veel, parunes Ladfordi ees, ma nimelt ütlesin talle enne, et me ei jõua tema küsimuseni, aga tegelikult me nüüd oleksime jõudnudki, sellepärast et praegu peaks järgmisena olema küsimus härra De Huhtile, keda ei ole saalis ja seega saab, võtame ette küsimuse number kakskümmend kuus härra Tšarnetškilt, keda asendab täna härra Lossovitš ja seega küsimus kakskümmend kuus, kui te olete valmis You, uh... aitäh inimõiguste respekteerimine ning äh, inimõiguste standarditest kinnipidamine on komisjoni poliitikal, poliitikas kesksel kohal. oleme jälginud arenguid äh, Aserbaidžaanis ning Gruusias äh, alates kahe tuhande kuuendast aastast, siis kui need tegevuskavad allkirjastati. see on osa ka iga-aastasest eduraportist äh, mis koostatakse kevadeti. eelmise aasta hinnangud näitasid väga ebaühtlast arengut demokratiseerimise valdkonnas ning inimõiguste valdkonnas me oleme täheldanud teatud positiivseid arenguid, kuid endiselt valmistab muret eriti just väljendusvabadus ning meediavabadus. ja Euroopa Parlament väljendas seda samuti äh, oma resolutsioonis äh, detsembris kaks tuhat üheksa. mis puudutab Gruusiat, kahe tuhande üheksandal aastal äh, tehti märkimisväärseid edusamme NP ähm, tegevuskava prioriteetide saavutamisel, eriti just õigusriigi põhimõtetest kinnipidamisel, kohtusüsteemi reformi läbiviimisel ning korruptsioonivastases võitluses inimõiguste teemat äh, arutatakse regulaarselt äh, Euroopa Liidu ning Gruusia inimõiguste dialoogi äh, kohtumistel, kolm korda kohtuti kahe tuhande üheksandal aastal ja veel sel nädalal leiab aset veel üks sarnane kohtumine. komisjon siis jälgib arenguid mõlemas riigis, kaasa arvatud neid kohustusi, mis on võetud ka Euroopa Nõukogus ning OSCE-s komisjon äh, endiselt väljendab äh, oma muret teatud arengute osas äh, nii Gruusias kui Aserbaidžaanis. oma igastastes aruannetes tegevuskavade rakendamise kohal on kohandatud ka finantsabi järgmisest aastast võtab see arvesse objektiivset ning läbipaistvat äh, äh, haldamist äh, ja seda, kuidas respekteeritakse inimõigusi ning põhiõigusi. lisaks sellele idapartnerlus annab uue ambitsioonika raamistiku assotsiatsioonilepingutele, et nad peaksid kinni oma kohustustest kaasa arvatud äh, valitsemistavade kohustuste osas. härra Rositš, palun, lisaküsimus, pool minutit. Dziękuję bardzo za, e, za odpowiedź. Niemniej, e, niemniej pytanie. Suur tänu härra Füüle selle vastuse eest. minu küsimus on järgmine ma tahtsin küsida, kas meil on ka teatud äh, kiiduvõimalusi? äkki peaksime me toonitama, et need, kes lepingutest kinni peavad, äh, saavad ka mingi boonuse või lisatasu. aitäh ja härra volinik, palun um,. Uh, uh, ma olen nõus selle lähenemisega et äh, naabruspoliitika peaks äh, puudutama reforme, mida enam meie äh, partnerid reformivad, seda aktiivsemalt toetatakse riiki. ja kui me vaatame neid riike, kes osalevad idapartnerluses, eh, siis eh, me näeme, et meil on siin erinevad eh, instrumendid, majandusintegratsiooni instrument, assotsiatsioonileping ja veel ka viisainstrument. ja kui me vaatame neid, kes idapartnerluses oda-, osalevad, siis te näete, seal väga erinevat taset reformide läbiviimisel ja ka väga erinevat suhtumist Euroopa Liidu poolt. hea näide on näiteks Moldova, riik, millega me alustasime äh, läbirääkimisi äh, äh, liitumislepingu osas ja samuti äh, puudutan läbirääkimisi ka vabakaubandust. Um... suur tänu, volinik, ja nüüd läheme edasi küsimustega härra De Huhtile. mul on hea meel, et proua Makova on samuti saabunud. härra Tarabellat ei ole siin, seetõttu see küsimus langeb ära kuid siin on ühine vastus Tarabellale ja proua Makovale. nii et niipea, kui volinik on valmis, palun. Uh... suur tänu, härra president õiglane kaubandus ja õiglase kaubanduse skeemide kindlus, satskindlustusskeemid uh, mängivad väga olulist rolli arengu toetamisel ning äh, informeeritud äh, tarbijavaliku tegemisel. kõige olulisem äh, hüve nendel on kindlasti see, et nad mitteametlikud oma, mitte mm, valitsusvälised oma meetmes, valitsuste tegutsemine peab olema piiratud selleks, et õiglase kauban-, et õiglast kaubandust mitte hakata moonutama ja ma tahaksin äh, öelda ka seda, et äh, tegelikult on jah, tarbijad natukene segaduses ja sellepärast äh, komisjon toetab selliste asutuste tööd, nagu näiteks tarbijate liidud selleks, et anda selgust erinevates skeemides kasutatud süsteemidele. Euroopa Komisjonis on õiglase kaubanduse skeemid jagatud erinevate volinike vahel vastavalt pädevusel, näiteks äh, härra Tajani ja Barnier on äh, võtnud rolli sotsiaalselt vastutuskindla hankelepingute osas, äh, härra Dali tegeleb oma valdkonnaga ja härra Piibalg siis arenguriikidega. kaubanduspeadirektoraat mängib praegu siin lihtsalt koordineerivat rolli, tagamaks selle, et Euroopa Liidu poliitilised instrumendid oleksid äh, järjepidevad ja koherentsed ähm, ja ma kavatsen seda koordineerivat rolli mängida ka nii, nagu minu eelkäijad seda on teinud. suur tänu, äh, proua McCaven, teil on lisaküsimuseks aeg nüüd. suur tänu, härra president, härra volinik, väga hea meel, et te koordineerima hakkate seda asja. ehk teie teenistus siis on äh, juhi rollis ja kui palju te olete tegelenud äh, volinik Barnier tegevusvaldkonnaga nii-öelda sotsiaalselt vastutustundlikud äh, hanked. nimelt sellest tekstist tuli välja paar nädalat tagasi on sõnastus, mis kaubandust hoopis äh, äh, negatiivselt puudutab. kas teie teenistuses koordineerijatena on see asi olnud arutelul, kas te tegutsete koostöös siis kõigi teiste teenistusega, kuidas see asi välja näeb? Äh, suur tänu, härra volinik. härra president. muidugi tehakse seda teenistuste ülesel tasandil ja me üritame endast parima siis, et asja koordineerida. ja võtame tihti ühendust teiste volinikega selleks, et selle koordineerituse tulemusena siis ka midagi välja tuleks seda vastavalt kahe tuhande üheksanda aasta teatisele. ja kui vaja, siis äh, äh oleme pidevas ühenduses oma komisjoni kolleegidega. suur tänu selle väga lühikese vastuse eest. järgmine küsimus, kolmkümmend neli, langeb ära. aga härra Howitt on saalis kui teil on lühike vastus härra Howitile, siis oleks väga tore, sellepärast me ütlesime täpselt kakskümmend kolmkümmend lõpetame, sest et äh, tõlgid peavad ka midagi süüa saama, enne kui nad kell kakskümmend üks jätkavad oma istungit, nii et <laughs> küsimus puudutab Euroopa Liidu ja Kolumbia vahelise vabakaubanduslepingu eelnõud, koos võtame selle küsimusega number kolmkümmend kuus, mis on härra Martinilt. härra volinik, härra president, teen tõesti väga lühidalt sest et see on teema, millest võiks äh, rääkida pikalt-laialt. ütlen ainult nii palju, et läbirääkimised vabakaubanduslepingu osas Euroopa Liidu, Kolumbia ja Peruu vahel on tõesti öö, äh, oma lõppu jõudnud, aga see, sellele ei ole initsiaale veel alla antud, praegu tegemist juriidilise ülevaatamisprotsessiga, selleks oleks tagatud järjepidevus äh, tekstides hispaania ja inglise keeles selle aasta sügiseks peaks see olema valmis ja kui tekst on siis valmis, edastatakse see tekst nõukogule allkirjastamiseks. vabakaubandusleping esitatakse nõukogule ja parlamendile nende heakskiiduks pärast seda siis, kui nõukogu otsus allkirjastamise osas on vastu võetud. praegu on väga raske ette ennustada, millal see täpselt toimuma saab, aga ilmselt äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta teisel poolel ei ole sugugi veel selge, kas rahvusparlamendid peavad samuti selle lepingu heaks kiitma. komisjon äh, praegu uurib seda, et kas liikmesriikide toetus on vajalik või ei ja kui vabanduskaubanduslepingu öö, äh, osa on kokku lepitud, siis äh, saame selle protsessi lõpule viia. võin teile öelda, et Kolumbia ja Peru, Peru leping hõlmab endas ka inimõiguste klauslit see on väga oluline osa meie suhetest ja seega see võib viia kaubanduseelistuste peatamiseni ilma varasemaid konsultatsioone. selline otsus tehakse vastavalt ähm, kvalifitseeritud häälteenamusega vastu võetud otsusele, kas komisjoni või äh, kõrgema esindaja poolt vastavalt artiklile kakssada kaheksateist punkt üheksa Euroopa Liidu toimimisest. kogu selle lepingu tekst, sealhulgas inimõiguste klausel, edastati äh, mõjukomisjonile selle aasta märtsis, pärast seda, kui läbirääkimised lõpule jõudsid. näen, et härra Martin on ka saabunud, ma võtan need kaks lisaküsimust kokku. kõigepealt härra Howitt, siis härra Martin. aitäh selle vastuse eest. kas äh, te olete teadlik äh, Kallase viimasest äh, äh, teabe, luureteabe andmetest, et pandi toime luuretegevusi Euroopa Liidu pinnale Belgias ja siin oli äh, kaasatud äh, ka mm, inimõiguste organisatsioon, näiteks Amnesty, Amnesty International. kas äh, see on mingi tõsiseltvõetav teave, mis vajaks uurimist ja kui see on asjasse puutuv, siis kas see peaks kuidagi ka selle vabakaotuslepinguga seostuma? aitäh, härra Martin, palun. The High Representative has said that human rights is a silver thread that will run through all our kõik, kõiki teemasid puudutavad inimõiguste teemad, mida me käsitleme. ja kuidas te olete taganud selle, et äh, selle läbi, äh, nende läbirääkimiste lõpule jõudmine parandab inimõiguste olukorda, mitte vastupidi, ei halvenda seda et ei toimuks siin tagasiminekuid ja kas on mingeid hinnanguid selles osas langetatud? First of all on the uh, um, the alleged uh, spying by the secret service. nüüd uh, see äh, niinimetatud uh, spiooni äh, juhtum, me oleme sellest teadlikud, võtame seda väga tõsiselt ja komisjon on Kolumbia valitsusega selle teema ka tõstatanud kaasa arvatud Felipe äh, Munoz äh, visiidi ajal äh, märtsis kaks tuhat kümme siis komisjoni ja Bogotaga ning teiste valitsustega oleme seda arutanud, jätkame seda, jälgime seda kõike väga hoolikalt. nüüd vastuseks härra Martinile, jah, me oleme sellise hinnangu läbi viinud, see on poliitiline hinnang, te teate, millised on lahendused, need on õiged lahendused ja olen nõus teiega, et enne kui räägime lahendustest, kogu see vabakaubanduse lepingu sõlmimine kindlasti aitab parandada inimõiguste olukorda, mitte ei takista äh, seda protsessi ja võttes arvesse olukorda Kolumbias, vabakaubanduslepingu sõlmimine on inimõiguste seisukohalt äh, pigem positiivne. aitäh volinikule, aitäh äh, liikmetele küsimuste eest. ja Euroopa Parlamendi äh, ta on täielikult erapooletu ja loodan, et kõik lõpeb hästi kõigi jaoks